Rosianics. Kolleginnen und Kollegen. lugupeetud kolleegid. alustame meie pärastlõunast koosolekut, ma arvan, et täna hommikul oli meil väga oluline ja hea koosolek ja jätkame eilset päevas korda, jõuame nüüd kümnenda päevakorrapunktini Euroopa Energialiidu suunas. härra Assis, kas teil on äh, märkusi? ei ole, nii et hakkame kohe hääletama. kompromiss üks, kes on poolt? kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd jõuame muudatusettepanekuni seitse, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, kontrollime. hääletamine on lõppenud me peame seda hääletust kordama. palun hääletage veel kord. Äh, hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud. Aldel on üks ülearu ja rohelistel ka. aga see ei mõjuta hääletustulemust aga see ei mängi rolli äh, kolmkümmend äh, kahekümne viie vastu, äh, vastu võetud muudatusettepanek kaheksa, kes on poolt, palun andke käega märku. kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. sarnane häälteenamus, kompromiss kaks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. neliteist, viisteist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuusteist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitseteist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, kontrollime, seitseteist. sind immer noch zu viele Leute da. endiselt on äh, ülearu liiga palju hääletajaid, üks rahvapartei äh, üks äh, ALDE on ülearu ja üks äh, roheline. ja ikka üks roheline ülearu. Das kann ja jeder behaupten. What is wrong there? There are five people. Alde, einer zu viel oder stimmt es bei euch? Alde, kas teil on endiselt üks ülearu või on teil nüüd numbrid korras? Chairman, what comes to ALDE, we as mis ALDE-t puudutab, meid on kuus ja me pea, meid peaks olema kaheksa. nii et meid küll liiga palju ei saa olla, ainult liiga vähe. This remark is debatable <laughs> see märkus on vaieldav oui, c'est vous qui avez changé. Bon. Jetzt soll's klappen. Noch einmal abstimmen. Hääletame veel kord. 17. Hääletame muudatusettepanekut 17. It's opened. Ja hääletus on alanud. It's closed. Hääletamine lõppenud kakskümmend üheksa poolt, kakskümmend kaheksa vastu, vastu võetud. muudatusettepanek kaheksateist, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud? kontrollime elektrooniliselt, kaheksateist. hääletamine on lõppenud kolmkümmend üks poolt, kakskümmend kaks vastu, vastu võetud. üheksateist, kes on poolt? kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolm, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kakskümmend kaheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss neli, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend seitse, kes on poolt kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend üheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, neli nelikümmend üks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss viis, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek äh, nelikümmend viis, nelikümmend, kes on vastu, erapooletud? kontrollime, nelikümmend viis, kes on poolt oh,? Äh, vastu, vastu võetud. kontrollime elektrooniliselt, nelikümmend viis hääletamine lõppenud. Äh, vastu võetud, ehkki rohelisi hääli oli viis äh, ülearu vastu võetud. ja äh, nelikümmend üheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, elektrooniline hääletus, lõpphääletus hääletamine on lõppenud. ja viiskümmend üks poolthäält, kümme vastuhäält, üks erapooletu, vastu võetud. palju õnne! ja nüüd äh, Tännoki raport. kolleeg Tännok, kas teil on äh, soovi kommenteerida? ei, ei ole, alustame hääletusega muudatusettepanek üks, kes on poolt? kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss üks, kes on poolt? kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaksteist, kes on poolt? kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmteist, kes on poolt? kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kaks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksa, kaheksateist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. neliteist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kolm, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. Mm, muudatusettepanek üheksateist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss neli, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek kakskümmend viis, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kaheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kaks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmkümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss viis, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss, äh, muudatusettepanek nelikümmend, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuus, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend viis, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud vastu võetud, nelikümmend üheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd muudatusettepanek viiskümmend viis, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vast-, tagasi lükatud, viiskümmend kuus, kes on poolt, kontrollime vii-, võib-olla tõesti tegin liiga kiiresti, sotsialistid olid poolt, kontrollime elektrooniliselt, viiskümmend viis, hääletamine lõppenud, kakskümmend kuus äh, poolt, äh, nelikümmend äh, vastu, napilt tagasi lükatud, viiskümmend kuus, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend kaheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend, kes on poolt kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss üheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend kaks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend neli, kes on poolt, kus, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend viis, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kümme, kes on poolt kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üksteist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek seitsekümmend viis, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend seitse, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend kolm poolt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 kompromiss, vabandust, muudatused nagu kuus, üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletult tagasi lükatud, üheksakümmend seitse poolt, vastu, ma arvan, et tagasi lükatud, üheksakümmend seitse, kes on poolt? kes on vastu? erapooletult tagasi lükatud. üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletult tagasi lükatud, sada üks poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kaks poolt, vastu, kontrollime, sada kaks. hääletamine on lõppenud. kakskümmend üheksa poolt, kolmkümmend viis vastu, tagasi lükatud. kuhu me nüüd jäimegi, küsib juhataja. sada kaks kas see oli sada kaks, mida me just hääletasime? sada seitse, kes on poolt, sada, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss neliteist, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kümme, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üksteist, poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd jõuame kompromissini viisteist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. sada neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viisteist poolt, vastu. kes on poolt? sada viisteist. kes on vastu? erapooletud, vastu võetud sada kuusteist. sada kuusteist, kes on poolt? kes on vastu, erapooletud, vastu võetud? sada seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada üheksateist poolt vastu, erapooletud. kontrollime sada, saja üheksateistkümnendat. hääletus lõppenud, kolmkümmend kuus poolt, kakskümmend kaheksa vastu, vastu võetud. sada kakskümmend vastu tundub, et tagasi lükatud, aga kontrollime, sada kakskümmend. hääletamine on lõppenud. kakskümmend kaheksa poolt, kolmkümmend seitse vastu, tagasi lükatud. sada kaksteist. kes on poolt? kes on vastu? kes jääb erapooletuks? tõenäoliselt napilt äh, tagasi lükatud, aga kontrollime. sada kaksteist. hääletamine on lõppenud. kakskümmend kaheksa poolt, kolmkümmend neli vastu tagasi lükatud. ja nüüd lõpphääletus. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud ja viiskümmend kaks poolt, viis vastu ja häält ja üheksa erapooletut. Äh, raport on vastu võetud, palju õnne! viiskümmend kaks poolt, viis vastu ja üheksa erapooletut ja nüüd meil on veel üks väga raske hääletus ees, tegemist on Pansiiri raportiga. ja ma ei anna härra Pansiirile sõna, et asi ei läheks liiga keeruliseks. kes on poolt? ei, me peame elektrooniliselt hääletama Die Abstimmung ist hääletamine on lõppenud. kuuskümmend poolt, kaks vastu, kolm erapooletut. aitäh. ja kuhu me nüüd jõuamegi, küsib juhataja. Wir kommen nun zur ja nüüd me jõuame ÜRO raporti arutelu juurde, mille me pidime eelmine kord edasi lükkama, kui ma õigesti mäletan. meie raportöör on härra Väürinen, kes oli toona nõus edasilükkamisega ja ma palun eh, teda, et ta nüüd sõna võtaks. ja teeks meile sissejuhatuse oma raportisse. ma kohe ütlen, et juba homme, ülehomme kell kaksteist on meil muudatusettepanekute esitamise tähtaeg kaheteistkümnendal oktoobril, tegeleme uuesti selle raportiga, kolmeteistkümnendal oktoobril hääletame ja täiskogule läheb see novembri teisel täiskogul, kas te olete nõus selle ajakavaga, olete nõus? härra Väürinen, teil on sõna. Mr Chairman, really to... lugupeetud esimees, mul oli võimalus küll tutvustada oma raportit juba varem, aga meile aruteluks aega ei olnud. kordan seega oma sissejuhatuse lühidalt üle. algatusraporti koostamise ajendiks näiteks äh, Euroopa rolli kohta ÜRO-s oli eelmise aasta september, kui härra Kevin Watkins koostas raporti Euroopa mõttekodade kohta, miks Euroopa probleemid vajavad ülemaailmseid lahendusi ja miks ülemaailmsed probleemid vajavad Euroopa tasandil tegutsemist tollal tegin ettepaneku, et me peaksime koostama algatusraporti Euroopa ülemaailmse rolli kohta. hiljem piirati raporti teemat Euroopa rolli kohta ÜRO-s. see piirang ei olnud tegelikult väga oluline, sest ÜRO süsteem katab kõiki mitmepoolseid ülemaailmseid suhteid. raportist jäid välja kahepoolsed suhted Euroopa Liidu ja teiste riikide ning riikide rühmadega, kuid ähm, mitmepoolne ülemaailmne koostöö on siin raportis kaetud. see koosneb kolmest elemendist. kõigepealt, kõigepealt räägin Euroopa Liidu välispoliitika eesmärkidest, tuginedes aluslepingutele. ma arvan, et oluline on vaadata eesmärke, ja siis seda, kuidas me saame ÜRO süsteemis neid eesmärke ellu viia. siis on lühike sissejuhatus, ÜRO süsteemi lühike tutvustus ja seejärel ettepanekud, kuidas Euroopa Liidu rolli tugevdada Euro-, ÜRO süsteemis. raport hõlmab ettepanekuid, kuidas julgeolekunõukogu tugevdada, kuidas seda reformida. ja raport kordab üle Euroopa Parlamendi seisukohta, et Euroopa Liidul peaks olema julgeolekunõukogus püsikoht. ma ei usu, et see ettepanek oleks väga realistlik, kuid kuivõrd see on parlamendi eelnev seisukoht, siis kaasasin selle raportisse siis on siin idee selle kohta, et me peaksime looma uue olulise organi ÜRO süsteemis, mille nimi oleks Säästva Arengu Nõukogu. see tegeleks kõikide poliitikavaldkondadega, välja arvatud julgeolekuküsimused, mida käsitletakse Julgeolekunõukogus. selle säästva arengu nõukogu ülesehitus peaks sarnanema julgeolekunõukogu omale, kus on püsiliikmed ja roteeruv liikmesus ja mina teeksin ettepaneku, et säästva arengu nõukogus ei tohiks olla vetoõigust. siis on veel ettepanek, et me peaksime looma maailmaparlamendi, ma olen juba saanud selle kohta kriitikat, inimesed ütlevad, et me peaksime alustama parlamentaarsest assambleest. võib-olla saaksime jõuda kompromissile, mille raames me näeksime parlamentaarse assamblee loomist esimese sammuna ja pikaajalise eesmärgina maailma parlamendi loomist. muidugi on see väga idealistlik ja äh, auahne idee, aga me peaksime ülemaailmsetes asjades olema just nimelt väga auahned. ja kõige olulisemad lõigud raportis on lõpupoole lõigud kolmteist ja neliteist, kus ähm, toetatakse komisjoni tööklastrite loomist andes kõrgele esindajale välispoliitika koordineerimise rolli. see rõhutab, et ülemaailmse mõõtmega poliitikavaldkonnad peavad olema selle klastri töö keskmes. siis äh, tehakse ettepanek, et Euroopa Parlament peaks saama äh, nende väljakutsetega tegeleda samasugusel kõikehõlmaval moel ja vastavalt ka oma tööd korraldama. tehakse ettepanek, et väliskomisjonil peab olema kõik ähm, välispoliitikat ja välisteenistust puudutavad teemade raportite kirjutamine ja lõpuks kutsutakse komisjoni üles seda lähenemist kaaluma ja igal aastal raporteerima parlamendile Euroopa Liidu ülemaailmse rolli kohta. see annaks meile võimaluse igal aastal võtta seisukoht Euroopa Liidu ülemaailmse rolli kohta ÜRO-s. ma olen raporti koostanud niimoodi, et see keskendub põhimõtetele ja peamistele poliitika suundadele. muudatusettepanekud ei tohiks olla liiga detailsed, sest meil on iga aastane kohtumine, kus saab käsitleda ÜRO iga igapäevaseid poliitilisi küsimusi. me peaksime siin raportis keskenduma üldistele ideedele, kuidas tugevdada Euroopa Liidu rolli ÜRO süsteemis ja kuidas meie rolli ülemaailmsel areenil üldiselt tugevdada. see oli siis minu raporti projekti idee ja olen valmis ära kuulama, kuulama teie kommentaare, vastu võtma muudatusettepanekuid ja saame arutada kompromisside üle erinevate fraktsioonidega. mul oli juba võimalus kohtuda erinevate variraportööridega, kutsusin kõiki kohtumisele, aga kahjuks see ei õnnestunud. muidugi on meil võimalus ka hiljem veel kohtuda, et muudatusettepanekuid arutada. nii et härra esimees, kuulan nüüd ära arutelu. härra Preda, aitäh. Arnaud Danjean, sa täna siin olla sellepärast kannan ette tema sõnavõtu. ma olen tema seisukohaga ka täiesti nõus. minu kolleeg tahaks kõigepealt raportööri tänada raporti ja tehtud töö eest ta soovib teha raportööriga koostööd selleks, et teatud teksti aspekte süvendada ja laiendada, mis tema meelest ei ole veel piisavalt põhjalikult ja ta kavatseb esitada ka muudatusettepanekuid selleks, et üldiselt raportit rohkem keskenduda välisasjadele ja paremini välja töötada Euroopa Liidu välispoliitika alaseid väljakutseid, tegemist on väljakutsetega, mis on praegu väga aktuaalsed ja selleks, et käsitleda neid küsimusi ÜRO raamistikus. Arno Tarsa leiab, et tekst keskendub liiga palju ÜRO reformimisele ja säästva arengu nõukogu asutamisele ja see jätab varju Euroopa Liidu välispoliitilised eesmärgid siis on tal välja pakutud veel muudatusettepanekud, mis äh, sisulisemalt käsitlevad Euroopa Liidu rolli ÜRO-s, kaasa arvatud ka rahaline panus ning liikmesriikide osalemine rahuvalveoperatsioonides. see raport peaks olema võimalus äh, tunda uhkust tarkust Euroopa Liidu missioonide üle, mis on loodud ühise kaitse julgeoleku poliitika raames ja mis toimivad ÜRO mm, raamistikus äh, Mali ja äh, Saheli missioonid näitavad väga hästi seda koostööd Euroopa Liidu ja ÜRO vahel. samuti peaks äh, tugevdama suhteid ÜRO-ga välis- poliitika valdkonnas, eriti just rahuvalveoperatsioonide raames ning teatud ametite raames nagu NUDŽ. kui asi puutub julgeoleku nõukogu reformi, siis härra Donjon leiab, et väga hea on, et raport rõhutab parlamendi ametlikku seisukohta, et Euroopa Liit peaks osalema Julgeolekunõukogus, tegemist on pikaajalise eesmärgiga. samuti rõhutab kolleeg, et et need kes juba osalevad ÜRO Julgeolekunõukogus, need Euroopa Liidu liikmesriigid peaksid teisi liikmesriike teavitama seal toimuvast. samuti on oluline, et liikmesriigid koordineeriksid paremini oma seisukohti välispoliitika osas. see on väga oluline, kui me tahame, et Euroopa Liidu seisukoht oleks olulisel kohal ÜRO Julgeolekunõukogus. samuti on väga oluline, et raportis kutsutakse üles kõrget esindajat osalema julgeolekunõukogu aruteludes. Need olid siis Arno Danjani seisukohad, nagu ma juba ütlesin olen temaga täiesti nõus, ma tahaksin siiski lisada veel ühe märkuse, sest ma tean, et härra Väürünen on ka Arengukomisjoni aseesimees ja mina ise osalen samuti selles komisjonis. ma olen alati toetanud Arengukomisjonis säästva arengu nõukogu loomise ideed ja mm, institutsioonilist reformi selleks, et kaaluda paremini äh, arenguaspektiks, samas ma ei ole kindel, et see nõukogu peaks olema allutatud IMF-ile, Maailmapangale ja teistele rahvusvahelistele organisatsioonidele. aitäh, et te mul ära kuulasite. esimees räägib mikrofonita. Tack så mycket. Eh, jag vill börja med att tacka rapportören för det här första utskottets... Aitäh ma tahaksin kõigepealt raportöörid tänada. ma arvan, et tegemist on väga hea alusega aruteluks. ma loodan, et see raport saab rõhutada, kui olulisel määral peaksid Euroopa Liidu riigid rääkima ühel häälel ÜRO-s ja teistes rahvusvahelistes organisatsioonides, eriti just inimõiguste valdkonnas me peame tagama selle, et see küsimus jääb päevakorras olulisele kohale, nii et Euroopa Liidu rolli saaks tugevdada. demokraatia ja inimõigused on väga olulisel kohal Euroopa Euroopa rahvusvahelises kuvandis ja ma arvan, et tugevam Euroopa Liidu roll ÜRO-s peaks äh, selgemalt raportist välja tulema. Euroopa Liit peab osalema ka konfliktide lahendamises, meil peaks olema varajase hoiatuse meetodid ning selgem mandaat. ma arvan, et mandaat peaks äh, hõlmama ka inimõiguste komponenti. mina ise olen esitanud muudatusettepaneku, mis kinnitab meie pühendumust resolutsiooni kolmteist kakskümmend viis, mis äh, viitab naiste rollile ja samuti peab reformiprotsessis keskenduma just reformide kvaliteedile. ma arvan, et me peaksime naiskandidaati toetama peasekretäri kohale tulevikus. ma tahaksin ka tagada, et tuumarelvastuse vähendamine peaks olema üks Euroopa Liidu prioriteete ÜRO-s. samuti tahan rõhutada olulist rolli keemiarelvade moratooriumi kestma jäämise osas. ma arvan, et Euroopa Liit peaks võitma kvaliteedi, naiste õiguste ja mittediskrimineerimise eest samuti peaksime toetama seksuaalvähemusi käsitleva ähm, julgeolekunõukogu koosoleku pidamist hiljuti. ootan huviga ära ka ülejäänud arutelu, aitäh! Uh, thank you, uh, Mr. Chairman. Well, uh... aitäh! selgelt on tegemist tegemist aruteludokumendiga. siin on erinevaid ideid välja pakutud, mõned neist viiakse tulevikus ellu, võib-olla mõned mitte mõnede kohta on vaja rohkem arutelusid selleks, et äh, neile suuremat toetust saada. tegelikult see dokument ei puuduta Euroopa Liidu praegust tõhusust ÜRO-s ja selle ametites, vaid siin on terve rida reformi ettepanekuid ÜRO jaoks, mis on tehniliselt tegelikult raportööri mandaadist väljapoole jäävad loomulikult on ECR tõhusama mitmepoolsuse poolt ÜRO tasandil ja ka teiste valdkondade tõhustamise eest, kus riigid ei saa üksi toimida, nagu näiteks kliimamuutus, kriisihaldus, rahu valvamine, humanitaarabi, ülemaailmsed terviseprobleemid ja nii edasi kuid see ei ole see, millest raport oleks pidanud rääkima. meie fraktsioon teab, et varem või hiljem peab ÜRO reform, struktuure reformima, kuid me ei toeta seda, et kaks julgeolekunõukogu Euroopa Liidu liiget oma kohad ära annaksid, mina Ühendkuningriigi esindajana seda toetada ei saa ja ma arvan, et meil ei peaks olema lisakohta Euroopa Liidule Julgeolekunõukogus, mõned arvavad, et Saksamaa peaks olema püsiliige Julgeolekunõukogus ja võib-olla ka Jaapan see, kuidas luua täiesti uut säästva arengu nõukogu, on väga huvitav ettepanek Ähm, ma ei olegi sellest varem kuulnud, mul on väga hea meel, et raportöör sellise kontseptsiooni välja mõtles, aga ma ei ole täielikult veendunud, et see on hea ettepanek, äh, tuginedes äh, sotsiaalsele, majanduslikule ja kliima alustalale, meil on juba olemas vastu äh, vastav organ, selle asemel, et luua täiesti uut süsteemi uue pädevusega. ma ei usu, et ECR saaks sellist ettepanekut toetada kuid äh, raportöörile kõrge hinne püüdmise eest. samas kogu ÜRO reformimine on praegu ummikusse jooksnud, sest kohe, kui pakutakse välja uus julgeolekunõukogu liige, siis mõned riigid on selle vastu täiesti põhjendatult. meil on seega selle dokumendi näol tegemist huvitava lugemisega, kuid teatud osa sellest sisust kindlasti meie fraktsiooni toetust ei saa. Thank you, chair. I We also welcome the report, which includes a number of aitäh, ka meile meeldib see raport, siin on väga huvitavaid äh, mõtteid, aga ma hoiataksin, et me siin liiga kaugeleulatuvaid muutusi ei pakuks välja ÜRO süsteemi jaoks. ja ma arvan, et mõned nendest ettepanekutest, mis te teete, vääriksid äh, Ahveti ÜRO töörühma arutamist, võib-olla mäletate, et viimase kahe aasta jooksul me ei ole kokku tulnud, meil on vaja rohkem rääkida nendest suurtest projektidest. mulle meeldib selles raportis viide ÜRO-le kui inimõiguste eest pühendunud võitlejale. mulle meeldis, kui siin oleks rohkem ja tugevamaid vihjeid inimõiguste küsimusele. mul on terve rida soovitusi, ma ei hakka neid kõiki ette lugema, lihtsalt mõned mõtted ma leian, et raport peaks välja tooma, et Euroopa Liit on väga palju toetanud äh, rahvusvahelist õiglust, nagu näiteks rahvus, rahvusvahelise kriminaalkohtu ja äh, ka inimõiguste kohtu kaudu. ja inimõiguste koht kohus on väga palju ja edukalt panustanud äh, edusammudesse, mida Euroopa on teinud inimõiguste alal ja võib olla suurepäraseks eeskujuks teistele riikidele siis ÜRO töö raames. ma teen ettepaneku, et see raport peaks ka Kontrollikoja eriraportiga arvestama. see puudutab Euroopa panuste tõhusust äh, Äh, ÜRO kanalite kaudu siis konfliktipiirkondadesse. välisteenistus peaks välja töötama strateegilisema ja parema lähenemise ÜRO agentuuridele, eriti mis puudutab just välisvahendite rahastamist kõrge esindaja ja vastavad Euroopa Liidu delegatsioonid ebastabiilsetes piirkondades peaksid olema läbipaistvamad ja andma tõhusamalt abi koha peal oleks väga hea, kui te saaksite välja tuua ka selle, et Euroopa Liit on ÜRO tähtsaks partneriks kriisi lahendustel. ja proua Mogherini on ka selles küsimuses öelnud, et Julgeolekunõukogu võttis oma esimesed äh, juhtivad avaldused Euroopa Liidu ja ÜRO koostöö kohta vastu, kutsudes meid üles institutsioonilisi suhteid ja strateegilisi partnerlusi üle vaatama see raport peaks ka kajastama Euroopa Liidu tähtsat rolli relvade kontrollimisel. minu kolleeg on selle kohta teinud ka muudatusettepanekuid. me peaksime tervitama ÜRO Üldassamblee vastu võetud relvakaubanduse lepingut ja me peaksime heaks kiitma ka Euroopa Liidu pingutused äh, selle lepingu ratifitseerimiseks ja rakendamiseks ning lõpetuseks ma tõesti üritan ennast nüüd piirata ja mitte kõiki muudatusettepanekuid ette lugeda, aga viimane punkt muudatusettepanek, mis puudutab rahvusvahelise õiguse tugevdamist, oleks väga hea välja tuua see, et meil on vaja tugevdada praegust äh, rahvusvahelise õigusliku raamistiku karmi tõlgendust, seal on kirjas, et relvastatud droonid peavad olema rahvusvahelise õiguse ja rahvusvaheliste inimõiguste äh, seadustega kooskõlas ja kõik muud muudatusettepanekud võin teha kirjalikult. järgmine kõneleja, aga esimest rääkis äh, mikrofonita aitäh, härra esimees, ütleb härra Castaldo. see raport on kindlasti väga kasulik, õnnitlen raportööri. raport on kasulik ka selleks, et mõelda, milline on meie Euroopa Liidu roll ja millised on praegused kitsaskohad ÜRO toimimisel. mind huvitas ettepanek mida on nüüd juba päris pikka aega levitatud, et Euroopa Liit peaks saama ÜRO Julgeolekunõukogus alalise koha. on täiesti õige, et see küsimus jääb ikka veel lahtiseks ja et ähm, Prantsusmaa ja Inglismaa koht, kohad jäävad lahtiseks aga me tõesti peaksime mõtlema ka selle peale, kas piirkondlikud organisatsioonid nagu Euroopa Liit või ka näiteks mõned Aafrika institutsioonid ei peaks ÜRO-s tähtsamaks muutuma. sama kehtib ka Aasia kohta. on ju nii, et äh, vetoõigus kehtib Äh, julgeolekunõukogu kõikidele liikmetele ja see halvab nõukogu tööd. kui tuleb ühehäälselt hääletada, siis on väga raske otsustele jõuda, need otsused tulevad liiga hilja ja ei ole mõjusad. just sellepärast tuleks välja pakkuda, et meil on vaja pikaajaliselt üle minna enamusotsustele. väga tähtis on ka kõrge esindaja roll ja ka komisjoni nii-öelda klastri roll. see kõik on kindlasti positiivne, mis on välja pakutud, aga võib-olla meil on vaja rohkem kui lihtsalt koordineerimist, meil on vaja rohkem järjekindlust, eriti just kaubanduspoliitikas. meil on vaja tõesti kõrgemat esindust ja see võiks olla üheks vahendiks eesmärkide saavutamisel. me peame üleüldiselt hoolitsema selle eest, et kaubanduspoliitika teeniks üldiselt välispoliitikat ja mitte vastupidi ja et inimõigused, õigusriigi põhimõtted, head valitsustavad on tähtsad ning et äh, ka nii-öelda äh, mahedaid äh, oskusi kasutataks nutikalt. see kõik puudutab siis nüüd seda raportit ja minu mõtteid selle kohta. väga raske on seda kõike siin välja tuua, nagu näiteks seda ÜRO Julgeolekunõukogu ümberreformeerimist ja ÜRO Peaassamblee muutmist maailma parlamendiks, selleks et nad saaksid kõikide kodanike arvamust avaldada ja selle eest seista, aga see oleks liiga raske, sellepärast et äh, siis peaksid vabad demokraatlikud valimised toimuma kõikides ÜRO liikmesriikides ja see on kõike muud kui realistlik nägemus. heal juhul on meil lihtsalt ainult väikeste rikkumistega tegemist paljudes äh, riikides valimiste puhul. me teeme muudatusettepanekuid eesmärgiga veel üht või teist punkti parandada, nii nagu ma seda just praegu äsja selgitasin härra McAllister, palun. härra esimees, daamid ja härrad, ma tahtsin lühidalt sõna saada selleks, et äh, viidata sellele, et ma olen põhiseaduskomisjonis raportöör ja koostan arvamust selle raporti kohta me oleme saanud juba mõned muudatusettepanekud minu arvamuse kohta ja üleüldiselt ma leian, et Soome kolleegi raport on väga laiapõhjaline ja tasakaalus. on üks punkt, millele me soovime põhiseaduskomisjonis palju tähelepanu pöörata. me tahame siin välja tuua selle, et Euroopa Liit ja Euroopa Liidu liikmesriigid on ÜRO kõige suuremad rahastajad ja kuna see nii on, toome me välja ka selle algatuse Delivering as one äh, selleks, et paremini oleks näha, kuidas Euroopa Liidu vahendeid ÜRO raames kasutatakse ja me kutsume ka ÜRO-d ning komisjoni üles äh, Euroopa Liidu rahade kasutuse kohta andma pidevalt raporteid. esimees mikrofonita. Sorry ah.. Thank you uh,. I, I would like to thank. aitäh suur tänu kolleegile selle väga huvitava raporti eest, ma arvan, et on esimene kord, kui ma näen kirjalikult seda, mida kõike mina olen juba aastaid siin rääkinud, et meil kõige tähtsamaks küsimuseks on julgeolekunõukogu reformimine. mitte lihtsalt selleks, kuidas ÜRO toimib ja kas ta töö on tõhus, vaid üleüldiselt ka Euroopa Liidu tõhususe tagamiseks, sest julgeolekunõukogu reformimise puhul on tähtis, et Euroopa Liit saab alalise koha, see on kõige tähtsam selleks, et koordineerida ka poliitiliselt äh, ja rääkida ühel häälel. see ei puuduta mitte ühte liikmesriiki, vaid kogu Euroopa Liitu. ja me näeme, et me oleme praegusel hetkel kriisi keskel sellepärast, et julgeolekunõukogu ei teinud mitte midagi Süüria osas. ja muide, üks põhjuseid, mida meil on vaja üks küsimus, mida on meil vaja reformida, on just see vetoõigus, see peaks olema palju rohkem piiratud, mitte nii, et üks riik võib kõik äh, äh, tum-, tupikusse viia, neid riike peaks siis olema kaks või kolm. ÜRO roll on tõesti ülitähtis, asendamatu. suur tänu selle suurepärase ettekande eest ja suur tänu ka UNHCR-ile, mis on ära tehtud põgenikekriisiga aga nagu härra Guterres ütles, Euroopa Liit ei saa olla ainus, mida süüdistatakse rahvusvahelise õiguse äh, rikkumises. meie oleme alati nõudnud rahvusvahelisest õigusest kinnipidamist ja nüüd selle kriisi ajal me ei saa rahvusvahelist õigust rikkuda ja nagu keegi siin mainis seda, ma ei ole üldse nõus sellega, et üks liikmesriikidest, Ühendkuningriik, kasutab droone selleks, et sihipäraselt tappa tegemist on tõesti tehnoloogia kasutamisega äh, sihipäraseks tapmiseks ja me ei saa seda kõrvalt vaadata, see on täiesti vastuvõetamatu ja see on tõesti suurepärane võimalus ka seda välja öelda. kõrge esindaja Mogherini peaks siin tõesti survestama liikmesriike, mul on väga hea meel, et parlament on selle nüüd kirjalikult ka kirja pannud, aga me tõesti peaksime julgustama Mogherinit, et ta tõesti vastandaks liikmesriike selle küsimusega. me räägime nüüd ju ka poliitilisest liidust ja ma tean, et olukord on õudne, rahvas ei usalda Euroopa Liitu, aga need, kes usuvad, et rohkema Euroopa Liiduga on meil võimalik rohkem saavutada, tuleb meil tõesti vastandada liikmesriigid nende vastutusega, et nemad peavad tõesti hoolitsema selle eest, et äh, julgeolekunõukogu reformideks me saaksime selle praeguse reformi pea peale pöörata, kui me üheskoos äh, tegutseksime ja et me saaksime julgeolekunõukogu reformida nii, nagu meile meelepärane Mr. Carver. Thank you, Chair. To start by... aitäh, Kaaver. suur tänu härra Väyrenenile. meil tuleb referendum Euroopa Liidu liikmelisuse üle ja see raport näitab väga hästi, mis Euroopa Liit on. siin raportis on välja toodud mõtted Euroopa Liidu ja ÜRO suhete kohta ja siin on näht-, näha, et kasutatakse vanu hegemooniaid, tuuakse välja ka Euroopa Liidu ja äh, liikmesriikide roll, siin tuuakse täiesti mõistetamatult välja ka meie maailma juhtimise roll, hakatakse jälle maksumaksjate raha kasutama täiesti mõttetutele kulutustele punktid kaks ja kuus on minu arvates kõige ohtlikumad, see puudutab just ÜRO Julgeolekunõukogu kohta ja seda, et äh, brittidelt ja Prantsusmaalt võetakse ära, britid ja Prantsusmaa on olnud ju alalised liikmed, need on meile väga suuri kulusid kaasa toonud ja aga samal ajal on see olnud stabiilsuse tagajaks alates viimasest äh, maailmasõjast ja jäi püsima ka külmasõjal. Ühendkuningriik tihti äh, leiab, et meil on vaja kiiresti vastu võtta otsuseid ühend- ja seda on võimalik teha Julgeolekunõukogus, mitte ka Euroopa Liidus äh, ja väga tähtis on mõelda ka NATO rolli peale. kuidas Euroopa Liit saab olla huvitatud kahest kohast ühe asemel ja selle ikka selleks, et laiendada Euroopa Liidu ja liikmesriikide huvisid ükski Prantsuse või Poola saadik ei saa seda kaitsta ja siis veel oma äh, valijatele silma vaadata. ja see reform, äh, mida siin nõutakse, sellega on liitunud mõned liikmesriigid ka. ma ei hakka siin täpselt rääkima sellest, kuidas äh, julgeolekunõukogu on töötanud, siin on, on väga palju ka tuumajõudusid kaasatud, kaasa arvatud ka, ka kaitse- ja julgeolekupoliitika ja Venemaa küsimus, et mina leian, et Euroopa Liit võiks ÜRO Julgeolekunõukoguga täielikult äh, halvata ja sellised arutelud siin ja ka see, mida räägitakse Balkani kohta, näitab, et me tegelikult ei suuda asju õigesti lahendada. kui me ei saa oma koduhoovis asjadega hakkama, miks me siis peaksime andma võimaluse veelgi rohkem eh, ennast sisse määrasida rahvusvahelistesse kriisidesse. peale selle ka tõsiseltvõetavuse küsimus on järgmine rünnak liikmesriikide suveräänsusele, ettepanek Euroopa Liidu delegatsioonide kohta, et nad võtaksid vastutuse, on täiesti mitte vajalik, meil on olemas äh, protokollid, mis kehtivad juba aastaid ja ei ole vaja siin liikmesriikidel hakata keelama oma saatkondade avamist, me ei räägi siin üldse mitte topelttööst, vaid mõttetutest kulutustest äh, ja näitab väga täpselt, kuidas äh, Euroopa Liit praegusel hetkel otsib oma rolli ja üritab oma eksisteerimist õigustama. punkt kuus on järgmine jama, siin öeldakse, et Euroopa, äh, et ÜRO teatud eh, institutsioone ei ole vaja ja punktis kaheksa räägitakse Maailmapangast. maailmapank rahastab aga välja väga paljusid projekte Euroopa Liidu poolelt ei ole seda ka väga palju. punkt üksteist, kus on tehtud ettepanek eh, reformide kohta. mulle tu-, kas teile kõigile ei tundu, et see kõik on liiga irooniline ja härra esimees, mulle tundub, et ma olen niigi juba liiga palju öelnud. Kovatšev aitäh ja härra Kovatšev, palun järgmisena. aitäh, härra esimees. aitäh raportöörile selle huvitava raporti eelnõu eest. mul on mõned märkused kõigepealt tõesti, meil on vaja proaktiivsemat rolli ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonide rakendamisel, eriti nüüd, kui me seisame selle dramaatilise olukorra ees Lähis-Idas ja praegusel hetkel meil ei ole mitte mingeid märke ÜRO sekkumisest ja see tegelikult äh, ÜRO usaldusväärsust äh, ka kahandab. teiseks, et olla tõhus äh, ÜRO reformimiseks, et, et Euroopa Liit seda tõhusalt teeks, me peaksime kokku leppima nendes reformides nõukogu tasandil. me ei saa resolutsiooni vastu võtta ja hääletada parlamendis, kui seda nõukogus ei tehta ja punktis neliteist me kutsume ka äh, nõukogu üles Euroopa Liidu üleilmset rolli defineerima, aga me peaksime ka kokku leppima reformide osas, mida Euroopa Liit soovib saavutada Euroopa Liidu tasandil ja me oleme mitmeid kordi öelnud ja me teame, et äh, Julgeolekunõukogu struktuur on täiesti äh, vanamoodne, ajast maha jäänud, see kajastab olukorda pärast tuhande üheksasaja neljakümne viiendat aastat äh, pärast sõda, aga praegusel hetkel Julgeolekunõukogu alalised liikmed ei ole valmis vastu võtma uusi liikmeid või muutma hääletusreegleid, eriti mis puudutab vetoõigust. ja veel üks punkt, mis puudutab äh, järgmise peasekretäri valimisi, ma arvan, et äh, me peaksime jääma seisukoha juurde, et nüüd on aeg Euroopa käes ja miks mitte esimest korda ei võiks olla sellel ametipostil ka naisterahvas, aitäh. härra Milan Mon, palun. aitäh, härra esimees. meile esitatud raportis on väga suured eesmärgid. tõesti siin on terve rida uusi mõtteid. Äh, ja need suured mõtted siin, ütlen seda sellepärast, et te räägite mitte ainult Euroopa Liidu rollist ÜRO-s ja sellest, et me peaksime Euroopa Liidu rolli tugevdama. ei, ei, me räägime üleüldiselt ka ÜRO-st ja ÜRO reformimisest. nii et siin keskendutakse tõesti vägagi palju teisele aspektile, mida siin raportis on ka välja toodud äh, ÜRO reformimisel. tahaksin ka natukene kritiseerida see Maailmaparlamendi mõte. ma arvan, et me peaksime siin olema väga ettevaatlikud ja selle üle järele mõtlema. pikaajaliselt ja siin on see kirjas, et äh, peaks seda saavutama, aga tõesti ettevaatust palun. ma ei tea, kas see on tõesti õige koht, kus selle ettepanekuga välja tulla. ma ei tea kas äh, selle raporti ülesandeks on, on tõesti maailma parlamendi loomine, ma arvan, et meil on siin palju tähtsamaid küsimusi, mida lahendada. ja veel midagi. ma olen nõus järgmise mõttega, nimelt, et äh, julgeolekunõukogus oleks Euroopa Liidul alaline koht, jah, ka siin tuleb pikaajaliselt mõelda ja me peaksime mõtlema selle peale, et me ka väga järjekindlalt äh, esindaksime parlamendi seisukohta. ehk me peame ka kõik siis selle seisukoha osas üle, ühel nõul olema. ja kolmandaks, ma arvan, et me peaksime väga täpselt järele mõtlema, kas oleks mõistlik ka äh, jätkusuutliku arengu nõukogu luua. ECOSOC, ECOSOC-i reformiti ma ei tea, kas meil on võimalik äh, ka ÜRO-d nii suurel määral reformida, kui see nõukogu luuakse, siis ma ei tea, kas meil on siis ka veel sellele, selle kõrval üheksaliikmeline julgeolekunõukogu, vabandust, üheksa uue liikmega julgeolekunõukogu, ma ei tea, kas tõesti ollakse valmis minema nii kaugele nagu öeldud, ma ei tea, kas selle nõukogu loomine on tõesti hea mõte. ja siis, ja seda raportöör ju ka ütleb lõpus, aga ma tahaksin seda palju selgemalt välja tuua, et tõhusad meetmed on olemas, Euroopa Liit peab lihtsalt paremini koordineerima ka ÜRO raames. lõige kolmkümmend neli kinnitab ka seda, et kui me räägime Julgeolekunõukogust, siis on tõesti alalised liikmed, kes saavad omavahel kokku leppida. aga kui räägitakse koordineerimisest eh, kõrge esindaja kaudu ja nii edasi, siis ma arvan, et ka siin peaks välja tooma selle, et liikmesriigid peaksid koordineeritumalt eh, pingutama selleks, et nad ühel häälel räägiksid ja tõhusamad oleksid see oleks minu poolt kõik aitäh selle raporti eest siin on tõesti väga palju uusi huvitavaid mõtteid esimees räägib mikrofonita. härra Kaaler, aitäh! ma tuleksin ainult ühe külje juurde, see puudutab Julgeolekunõukogu võimalikku reformi. ma ei taha siin hakata spekuleerima selle üle, kui suure tõenäosusega on see võimalik, aga kui seda hakatakse tegema, peame me olema pragmaatilised ja lähtuma sellest, et praeguse viie alalise liikme staatuse muutmine ja vetoõiguse muutmine kindlasti ei ole võimalik juhul, kui me ei lähtu sellest, et me kohe tahame läbi kukkuda. küsimus on muidugi selles, kas viiel on samasugune võim kui tuhande üheksasaja neljakümne viiendal aastal. jah, arvatavasti peab jääma ja kui sealt edasi lähtuda, siis ma kujutan endale ette, et sellised riigid nagu India saavad ka alalise koha. ja peale selle on minu arvates väga huvitav ka see mõte, et piirkondlikele organisatsioonidele antakse äh, alaline koht. küsimus jääb siis muidugi õhku, et kas neile tuleb anda ka vetoõigus, kui Euroopa Liit saaks siin või ka Aafrika Liit äh, või ka ASEAN alalise koha saaks, siis võib-olla oleks võimalik mõelda ka selle peale, et nad annavad oma hääle ainult siis, kui nad hääletavad ühehäälselt. ehk et äh, nõukogu ja nii see tavaliselt ju on, välis- ja julgeoleku küsimuste puhul, et me hääletame ühehäälselt ja siis, kui me oleme ühehäälselt otsuse vastu võtnud, siis saame seal ka ühehäälselt oma öö, äh, hääle anda seal ja ma tõesti tahaksin siis näha, kas need kaks äh, Euroopa Liidu riiki, mis äh, on ka alalised liikmed, kas nemad saaksid siis ka manööverdamisruumi hoopis teistmoodi hääletada kui see, mille osas on nad eelnevalt juba ühtemoodi hääletanud, nii et tegelikult see suurendaks Euroopa Liidu tugevust, mis minu arvates on positiivne ja mis puudutab rahumeelseid ja konstruktiivset ÜRO rolli maailmas, on see ka täiesti hea sellepärast et teised maailma osad siiski vaatavad Euroopa Liidu poole ja näevad, kui palju head me oleme ära teinud ja selles suhtes ma leian, on siiski tegemist päris toreda alternatiiviga. et meile antakse koht ja kui me siis kõik oleme ühel häälel, siis me peaksime saama ka hääletusõiguse ja võib-olla siis võiks see kehtida ka Aafrika Liidu, ASEAN-i või ka mõne või ka siis Lõuna-Ameerika jaoks, et nemad siis saaksid ka oma äh, võimu välja näidata hääletuse kaudu, juhul kui nad on siis ühel nõul. see oleks võib-olla ka mõte, mille võiks välja tuua, kui räägime ÜRO reformist. aitäh ja härra raportöör, palun. Paavo. aitäh, härra esimees, ma istun siin. suur tänu kolleegidele nende inspireerivate mõtete eest mida te välja tõite oma sõnavõttudes. ootan juba põnevusega teie muudatusettepanekuid ja arutelusid variraportööridega erinevatest fraktsioonidest. tahtsin lihtsalt paari sõnaga kommenteerida raporti põhilist mõtet uuesti. jah, otse loomulikult on selle eesmärgiks ÜRO süsteemi tugevdamine et meil oleks parem koordineerimine üleilmsel tasandil kõikide poliitikate puhul ÜRO süsteemi sees ja just sellepärast on meil vaja äh, jätkusuutliku arengu nõukogu. see ei ole minu mõte ja uus mõte. üheksakümne teisel aastal olin Rio konverentsil, kus see mõte välja toodi, aga ÜRO ÜRO-s jõuti kompromissile, mis oli üpris lahja ja väga palju ei, sellega ei saavutatud. nii et see mõte, uue nõukogu loomise mõte on väga tähtis. teiselt poolt tuleb mõelda selle peale, kuidas Euroopa Liit saaks tõhusamalt mõjutada ÜRO süsteemi. julgeolekunõukogu puhul on väga raske sügavapõhjalisi reforme läbi viia, sellepärast et Prantsusmaa ja Ühendkuningriik ei ole valmis loobuma oma alalisest kohast ja teised riigid maailmas ei ole valmis Euroopa Liidule andma ekstra eraldi kohta veel julgeolekunõukogus, nii et tegemist on patiseisuga. aga ma oma raporti eelnõus teen ettepaneku, et meil peaks olema see koht, see on meie seisukoht, kuid on selge, et lähitulevikus on seda väga raske saavutada kui meil on jätkusuutliku arengu nõukogu, siis paljud riigid nagu Brasiilia, India ja ka teised, mis leiavad, et neil peaks olema julgeolekunõukogus kohta, saaksid jätkusuutliku nõu-, arengunõukogus alalise koha ja saaksid siis selle nõukogu kaudu oma mõju suurendada. Euroopa Liit oleks seal kohe kindlasti üks tähtsamaid osapooli selles uues nõukogus, nii et ma leian, et kogu selle struktuuri puhul, mis ma välja olen pakkunud, täidame me kõiki neid eesmärke, mis on siin raportis välja toodud, kuidas paremini välis- ja julgeolekupoliitika eesmärke ÜRO süsteemi kaudu saavutada ja ka oma poliitikate koordineerimise parandamise kaudu saavutada. nii nagu selle ettepanekuga teen raportis nii et ootan juba põnevusega muudatusettepanekuid ja arutelusid variraportööridega ja siis tuleb meil hääletada on muidugi veel terve rida küsimusi, mida ma oleksin võinud kommenteerida, aga võib-olla on parem lihtsalt öelda, et äh, nendest paarist mõttest piisab. aitäh, härra raportöör! ma ei tea, kas see on raportis kirjas, aga võib-olla peaks veel ühe punkti sisse kirjutama, et tugevdada Euroopa Liidu mõju ja me peaksime rääkima ka võimalikkusest. Euroopa Liit väga paljudes äh, Äh, valdkondades kõige rohkem rahastab Euroopa, äh, ÜRO programme ka selles küsimuses, mida me täna hommikul arutasime, aga mitte keegi ei tea seda, me ise ka mitte. ja ma arvan, et äh, see, kes kõige rohkem panustab, et kas tema rolli siis tugevdatakse ka ja kas see välja tuleb ja võib-olla saaksime siin võimalikkuse küsimuse, läbiviidavuse küsimuse ka tõstatada. kui ma põgenikelaagris näen, laagrites näen, et igal pool on kirjas ÜRO või et seal on Ameerika abiprogramm kirjas, aga siis tead, et Süüria laagrite rahastus tuleb seitsmekümne protsendi suuruses ühe äh, Euroopa Liidust hoopis, nii et äkki peaks seda ka siis kuidagi välja tooma. aitäh Äh, katkestame nüüd arutelu või kas on meil veel midagi ette nähtud? ja seda ma juba ütlesin, ütlesin. homm, ülehomme lõuna ajal kell kaksteist on muudatusettepanekute tegemise tähtaeg viisteist minutit on nüüd paus ja siis on meie ees Helga Schmidt ja ma arvan, et äh, väga huvitav on kuulda, mis olid siis Iraani kokkuleppe ähm, taustal toimuvad küsimused.